Chers collègues, je vous propose que nous commencions. head kolleegid, teen ettepaneku, et alustaksime. ma usun, et päevakorra kohta kommentaare ei ole. seega loeme päevakorra kinnitatuks, teadaandeid hetkel mul ka ei ole ja saamegi edasi minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, hakkame arutama alalise struktureeritud koostöö küsimust, meie esimene mõttevahetus puudutab selle läbivaatamist. kõigepealt tere tulemast meie tänastele külalistele, härra Anu Molenaar, kes on julgeoleku- ja kaitsepoliitika esimese osakonna juhataja Euroopa välisteenistuses, kapten Lars Schumann Euroopa Liidu sõjalisest staabist. härra Gignoni Euroopa Kaitseametist, PESCO osakonnast ja Jean-Pierre Molny, kes esindab Iirise instituuti ja mõned peamised asjad, mis on küll kõigile teada, PESCO on ette nähtud Lissaboni lepingus ja siin on võimalik äh, liikmesriikide grupil koostööd edendada kaitsevaldkonnas aastal kaks tuhat kümme juba räägiti sellest, kuid, äh, kuid see käivitus alles aastal kaks tuhat seitseteist, kus meil sellega ühines ka kakskümmend viis liikmesriiki. see tugineb äh, diferentseeritud integratsiooni põhimõttele. ÜJKP puudutab kõiki liikmesriike, aga PESCO puudutab neid, kes on vabatahtlikult endale võtnud äh, siduvamaid kohustusi kaitsevaldkonnas, äh, osalust relvastusprojektides Euroopa Liidus või mis puudutab nende operatiivvõimekuse tugevdamist. PESCO, mis käivitati aastal kaks tuhat seitseteist, kaasab kakskümmend siduvat kohustust, mis näevad ette kaitsesuutlikkuse edendamise Euroopa Liidus. PESCO loomisega võeti vastu esimene projektide nimekiri, mis, mis esitati aastal detsembris kaks tuhat seitseteist, ametlikult kinnitati see märtsis kaks tuhat kaheksateist. teekaart, mis puudutas PESCO toimimist, võeti vastu märtsis kaks tuhat kaheksateist ja seejärel seitseteist üksikprojekti võeti vastu novembris kaks tuhat kaheksateist ja veel kolmteist projekt, projekti kaheteistkümnendal novembril kaks tuhat üheksateist ja see teeb siis kokku nelikümmend seitse PESCO projekti. Need puudutavad erinevaid valdkondi nagu väljaõpe, võimearendus, operatiivvalmisolek kaitsevaldkonnas. välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tutvustas mais kaks tuhat üheksateist oma esimest aruannet PESCO rakendamise kohta ja tuginedes selle raporti ettepanekutele, nõukogu võttis vastu kuuendal mail kaks tuhat üheksateist oma soovitused nüüd oleme nüüd jõudnud äh, staadiumisse, kus tuleb hinnata Peskot, kus tuleb hinnata tema tugevaid ja nõrku külgi ja sellest teha järeldused tulevikku vaadates. CSB edu tugineb panustel, mille on andnud liikmesriigid ja mis võimaldavad neil oma kohustusi täita, mis on siduvamad äh, viies valdkonnas vastavalt artiklile kaks protokoll kümme nendest kohustustest kinnipidamine peaks meil võimaldama suurendada Euroopa Liidu suutlikkust ja strateegilist autonoomiat. nüüd peame endalt küsima, kas PESCO eesmärgid on saavutatud ja millised täpselt ja kuidas. kas oleme õigel teel? PESCO-ga ühinedes liikmesriigid võtsid endale kohustuse äh, võt-, pidada kinni investeeringute tasemest, kaitsevarustuse tasemest, koordineerida oma kaitsepoliitikat selleks, et äh, ühtlustada oma vajadused ühendada nii palju kui võimalik varustuse, koolituse, logistilised vahendeid ja tugevdada koos talitusvõimet ning vägede lähetamise suutlikkust ja kuhu me oleme sellega jõudnud? märtsi lõpuks kaks tuhat kakskümmend õige pea kõrgesindaja esitab oma teise aastaaruande PESCO kohta, millest saab strateegilise läbivaatamise lähtekoht eesmärgiks on objektiivne ülevaade anda kohustustest, mille liikmesriigid on võtnud PESCO raamis selleks, et valmistada ette eesmärgid aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend viis. tuginedes sellel, nõukogu võtab vastu oma soovitused liikmesriikidele mais kaks tuhat kakskümmend, see on viimane. ja viimane etapp äh, Välisasjade Nõukogu kaitseministrite formatsioonis tuleb kokku sügisel kaks tuhat kakskümmend ja ülemkogu otsust Äh, vaadatakse üle selleks, et leppida kokku eesmärkideks aasta kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend viis. parlament on otsustanud koostada oma soovituse, selle soovituse raportöör on Rahvapartei esindaja Radoslav Sivkorski ja see selgitabki, miks me täna oleme siis tulnud kokku, et seda teemat arutada. alustuseks Ajala Molenaar, annaksin teile sõna selleks, et te räägiksite strateegilise läbivaatamise protsessist PESCO puhul, metoodikast selle läbivaatamise läbiviimiseks ja millised on esimesed järeldused, milleni olete jõudnud ja mida sooviksite meiega jagada. teiseks saab sõna kapten Schumann Euroopa Liidu sõjalisest staabist ja tema räägib meile lõppkasutajate seisukohast ehk siis sõjaväelaste seisukohast seejärel saab sõna Euroopa Kaitseagentuur ja lõpuks saab sõna härra Molni, kes räägib meile PESCO läbivaatamisest äh, teadusuurija vaatenurgast ja räägib, kuidas see on seotud teiste Euroopa algatustega nagu Euroopa Kaitsefond ja millisel määral võib see kaasa aidata Euroopa strateegilise autonoomia mõiste väljakujundamisele. kõigepealt saab sõna härra Molenaar. viieks kuni seitsmeks minutiks, aitäh. Merci euh,, suur tänu, proua esinaine. suur tänu kutse eest ja võimaluse eest rääkida teile hetkeolukorrast. PESCO strateegilise läbivaatamise küsimus on oluline teetähis muidugi käesoleval aastal. ja tähtis on, et parlament oleks hästi kursis arengutega selles protsessis ja ootan siis ka huviga mõttevahetust. teeme loomulikult tihedat koostööd PESCO sekretäriaadis see kaasab siis Euroopa välisteenistust, minu osakonda ja meie agentuuri töötajaid, arutelud ja kõnelused on loomulikult kahekümne viie osaliva liikmesriigi kätes, kes siis tegutsevad nõukogus. õiguslik alus PESCO strateegiliseks järelevaatamiseks oli juba olemas selle asutamise otsuses ja eesmärk on vajadusel kaasajastada Äh, siduvamaid kohustusi, mis võetakse iga PESCO faasi lõpus, nagu te selgitasite, proua esinaine. esimene faas lõppes nüüd sel aastal, järgmine faas kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend viis ja sealt edasi tuleb siis edasi kokkulepped sõlmida. peame arvesse võtma edusamme, PESCO kohustuste täitmist siiamaani ning muidugi ka arenevat julgeolekukeskkonda. ma arvan, et on tähtis silmas pidada, et PESCO sai alguse alles äh, üsna hiljuti, suhteliselt kaks tuhat seitseteist, nii et ilmselt me ei peaks ootama siin väga suuri muutusi, kuid samas on siiski hea näha, kuidas me saame täiustada oma tegevust ja viimistleda, see on kindlasti prioriteet läbivaatamise kontekstis. alguse, alustuseks tahangi öelda, et kolmandate riikide osalus eh, tingimused, mille põhjal erakorraliselt äh, väl-, kolmandad riigid saavad osaleda PESCO-s, on see endiselt lahendamata küsimus. see on roteeruva siis äh, Horvaatia eesistumise kätes hetkel. viimasel aastal tehti edusamme, kuid konsensust ei saavutatud nõukogus. teema sellisena ei ole osa strateegilisest läbivaatamisest sel aastal, see on eraldi teema, muidugi väga oluline, mis tuleb ka lahendada lähinädalatel oleme algatanud stru-, struktureeritud protsessi liikmesriikidega selleks, et äh, otsustada, milliseid edusamme tuleb teha, kõigepealt käsil on praegu esimene etapp, kogume liikmesriikide sisendit erinevatel teemadel, teine samm, nagu ütlesite, kõrge esindaja äh, siis sõnastab oma soovitused iga-aastases raportis PESCO rakendamise kohta ja nõukogu saab selle siis märtsi lõpus aprilli algul. seejärel nõukogu annab siis selleks, et nõu-, oma sisendi selleks, et nõukogu võtaks vastu oma soovitused ja, ja kolmas samm on siis õigusaktide läbivaatamine vajadusel selles, et peegeldada vajalikke muutusi ja parandusi. see peaks siis toimuma aasta lõpuks. see võiks puudutada Pesco alu-, asutamisotsust, kui see kui on seal vaja midagi õigusalast muuta ja nõukogu otsus, samuti ka juhtimiseeskirjade kohta PESCO projektide puhul, see on osa protsessid, protsessist ja siis järgmise aasta alguses vaatame läbi ka konkreetsemad eesmärgid, milles lepiti kokku äh, rakenduskavade puhul, erinevate kohustuste puhul. see on järgmine samm protsessis PESCO läbivaatamise kontekstis, kuid samuti oluline kuivõrd me peame täpsemalt kokku leppima eesmärkides järse, järgmiseks PESCO faasiks. selles protsessis koos liikmesriikidega vaatleme kolme vaatkonda, kohustused, projektid ja protsessid. ja nende, nendes kolmes valdkonnas, nagu te ka ütlesite, on eesmärk sillutada teed järgmisele PESCO faasile ja peamine ka poliitiliselt ütleksin, on äh, selgitada välja mida konkreetselt oleme saavutanud läbi PESCO. see on väga oluline PESCO tõsiseltvõetavuse kontekstis, aga nüüd lühidalt ka erinevate valdkondade kohta, need kohustused. siin peab olema pigem realistlik, sest äh, liikmesriigid on alles need kakskümmend kohustust oma planeerimises arvesse võtnud, nii et oleme pisut ettevaatlikud siin ja ärgem hakakem kohe drastilisi muutusi tegema. teiseks keskendume konsolideerimisele ja rakendamisele. nii et kõrge esindaja Pesco raport saab olema oluline hetk, mis võimaldab edusamme mõõta. kolmandaks, ja see on ka osa kõnelustest, on rohkem keskenduda nii-öelda operatiivkohustustele ehk siis suurendada jul-, valmisolekut. ja siin on kindlalt vaja rohkem ära teha ja kui me kohustustes ei saa kajastada neid uuendusi, võib-olla saame täpsustatud eesmärke kasutada selleks, et äh, detailsemaid suuniseid anda projektidest rääkides. Neid on nüüd nelikümmend seitse ja peamine siin, ma arvan, on äh, hoida fookust äh, ja edu, tagada edusammid vaja, vajalike võimekuste väljaarendamisel. ja arvestades ka, et projekte on väga palju et projek-, siis küsimus tekib, et kas äkki saaks neid kuidagi klastrite kaupa vaadelda, et tek- ja tek-, tekiks rohkem sünergiat, logistika näiteks või küberjulgeoleku valdkond. loomulikult selle üle otsustavad projektides osalevad liikmesriigid ise. ja äh, Euroopa Kaitseagentuuri kolleeg räägib sellest täpsemalt. nüüd protsessidest rääkides, töömeetoditest, kolmas valdkond siin peamine küsimus, kuidas me saame protsessi, Presco protsessi viia vastavuse kaardiprotsessiga, mis on iga-aastane, millel on samuti oma äh, ajakava ja tsüklid ja teised, teisalt äh, Kaitsefondiga, tema aast-, iga-aastaste töökavadega. ja protsesside osas tekib ka küsimus, kuidas parandada hinnangu, hindamist, mis on väga oluline PESCO puhul, nii kohustuste puhul kui äh, tulevikule mõeldes, projektide tulevikule mõeldes. keskendume muidugi PESCO edusammudele, kuid seda ei tohiks vaadata eraldi, vaid äh, seoses teiste kaitsealgatustega juba, rääkisin CARD-i ja EDF-i, mis on väga oluline PESCO läbivaatamisel, HRVP, mis on samuti väga oluline, kuid kõrge esindaja roll on seega ka väga tähtis Äh, lisaks kaitseinstrumentidele tuleb ka mõelda sellele, kuidas PESCO on seotud teiste oluliste äh, arengutega kaitsevallas, mis äh, PESCO loomise ajal veel ei eksisteerinud, kuid mis on vahepeal esile kerkinud. nagu näiteks Euroopa rahurahastu, sõjaline, sõjalise planeerimise suutlikkus, merejulgeolek, hübriidohud ja kliima- ja kaitsealgatused viimasel ajal. nii et minu peamine sõnum oleks, et äh, liikmesriigid on unikaalse lepingupõhise instrumendi loonud, mis tugineb äh, siduvamatel kohustustel liikmesriikide poolt, ma arvan, see on täiesti ainukordne, sellist mujal ei ole, isegi mitte NATO kontekstis, PESCO annab äh, poliitilise raamistiku tihedamaks koostööks kaitsevaldkonnas. ja seega peamine on äh, hoida alal poliitiline hoog, poliitiline, sõjaline, strateegiline mõtlemine, mis äh, oli aluseks PESCO loomisele, äh, on ajakohane ka täna ja isegi rohkem veel. kaks aastat on möödunud PESCO algusest ja seega on mõistlik anda pisut rohkem aega projektidele, kuid samal ajal sekretäriaat jätkab tööd koostöös liikmesriikidega selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi ja jätkata sellel teel, mis on meie ees ja selleks, et Euroopa Liit võiks olla tugevam ja turvalisem. suur tänu, järgmisena saab sõna Euroopa sõjalisest staabist härra Lars Schümann. Yeah. Thank you uh,, madam chair and uh, let me also thank aitäh, proua esinaine. suur tänu võimaluse eest lühidalt teie ees kõneleda pärast seda, kui härra Molinar põhjalikult tutvustas seda, mida me Peskos oleme praegu teinud ning härra Signoni räägib teile projektidest üksikasjalikumalt, siis mina keskenduksin mõningatele sõjalistele aspektidele. lõppude lõpuks on oluline see, kuidas me edukalt saame seda sõjalist instrumenti rakendada, kui seda on vaja see, kuidas me oma missioone ja operatsioone läbi viime, kuidas me nõudeid täidame ning kuidas me koolitame oma jõude. kui praegust olukorda vaadata, siis on parandamisruumi palju. seetõttu see ei ole mingisugune teoreetiline asi, millega me tegeleme, vaid me räägime konkreetselt meie meeste ja naiste turvalisusest selleks, et kõikideks juhtumiteks valmis olla, peame me lähenema terviklikult Pesko puhul. lihtsalt öeldes, mis on Pesko lõppeesmärk? selle eesmärk peaks olema mõõta öö, seda, kus me oleme ning mida peaks parandama. mitte lihtsalt strateegilise ülevaatamise, vaid ka iga-aastase analüüsi läbi. strateegiline ülevaatamine on meil hea võimalus uurida, kas me oleme teinud kõik õigesti ning kas me oleme õigel teel ning see annab meile võimaluse vaadata ka üle võimalikud sünergiad teiste kaitsealgatuste ning protsessidega. me peame mõtlema, mida on juba saavutatud ning kuidas edasi tegutseda. sõjalisest seisukohast peame me keskenduma Euroopa Liidu tasandil sõjalisele ambitsioonile, nõukogu selleks juba on andnud, andmas Peskole seda tervet spektrit instrumentide paketti. me peame nüüd ka defineerima, mida me selle all silmas peame. see strateegiline kompass, mis on ka arutelul olev instrument nõukogus, oleks ka hea äh, võimalus olukorda parandada. lühemas perspektiivis me mõistame hästi, mis mida me peame tegema nii operatiivselt kui ka äh, planeerimisfaasis. meie äh, vajaduste avaldus ning äh, meie operatiivsuutlikkus, suunised annavad meile hea, head suunised selleks, kuidas edasi tegutseda selles mõttes operatiivnõuded, need on numbrid kaksteist, kolmteist ja neliteist, tuleb äh, üle vaadata ja neid tuleb tugevdada. rohkem tuleb keskenduda veel põhjalikumalt meie suutlikkuslünkadele, selleks et leevendada puudujääke. nii saab PESCO olla kooskõlas ka osale, paljude osalevate liikmesriikide soovile keskenduda just tulemustele me peame ka tugevdama oma neljanda põlvkonna protsesse seeläbi, et ühendame olemasolevad jõud, et nad oleks meie käsutuses ka praegustel missioonidel ja operatsioonidel. praegusel hetkel on meil nelikümmend seitse projekti ning oleks aeg sarnased projektid ühte grupeerida vastavalt nendele tingimustele, mida osalevad liikmesriigid on soovinud. see oleks selline alt ülesse protsess, iga projekt vaadat-, äh, säilitab oma autonoomia, aga loomulikult me palume, et sekretäriaat toetaks ka seda altpoolt ülesse protsessi. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et sõjalise komisjoni osalus igas protsessi faasis öö, äh, kinnistab ka fakti, et äh, PESCO on kaitsealgatus, millega me saame täita oma sõjalisi ambitsioone ning tugevdada ähm, Euroopa sõjalise sekkumise võimekust. aitäh! aitäh! nüüd Aleksandr Tšinjoni Euroopa Kaitseagentuurist. aitäh! aitäh, proua esinaine, et kutsusite mind siia kõnelema alalisest struktuursest koostööst kaitse- ja julgeolekukomisjoni ees koos minu kolleegidega. nagu kolleegid juba ütlesid, mina keskenduksin viimastele arengutele projektide puhul. nagu te vast teate, siis viimased PESCO projektid võeti nõukogus vast-, vastu eelmise aasta novembris. Neid oli kolmteist lisaks olemasolevale kolmekümne neljale. aga kümme kolmeteistkümnest puudutavad äh, koolitust äh, ja ühistegevuse parandamist. seega me peaksime äh, parandama oma tegevuse tulemuslikkust. kõigepealt aga tuletaksin meelde, kuidas neid projekte valitakse PESCO liikmesriikide poolt. esimene samm on projekti ettepanek liikmesriigi poolt liikmesriigid siis tutvustavad oma ettepanekuid teistele liikmesriikidele, luuakse konsensus, vähemalt, projektil peab olema vähemalt kaks projekti liiget ning siis projekti sekretäriaat viib läbi analüüsi koos EAS-iga ja EUMS-iga ja Euroopa Kaitseagentuur uurib suutlikkusaspekte. Neid suutlikkusaspekte hinnatakse vastavalt kriteeriumitele nagu koherentsus, ettepanekute küpsus, sidusus NATO-ga ning rahalised aspektid. projektide küpsus on oluline, sest tuleb leida, äh, tuleb üle vaadata, kas on harmoneeritud as-, aspektid seal, mis läbi me saame koostööd hakata tegema selle projekti all. samuti peab olema eh, selge teekaart harmoniseerimiseks. projektide analüüsi põhjal, mida teeb PESCO sekretäriaat, siis osalevad liikmesriigid valivad nõukogus välja projektid, mida PESCO raames edasi arendatakse. ehk siis liikmesriigid otsustavad nad pro-, nendele projektidele, aga kuidas siis jälgida, kuidas projektidega edasi minnakse, see on võtmeküsimus. sellega tegeletakse ka PESCO strateegilises ülevaatamises. praegusel hetkel analüüsitakse projekte projekti osaliste poolt, ehk siis liikmesriikide poolt, mis projektides osalevad. vastavalt nõukogu otsusele, mis puudutab PESCO projektide juhtimist, siis nõukogu tuleb äh, projekti liikmete poolt teavitada äh, PESCO projektide edu kohta üks kord aastas. seal peab olema konsolideeritud info projekti ellurakendamise kohta, selle teekaardi kohta, eesmärkide ning äh, teetähiste kohta. ning samuti selle kohta, kuidas erinevaid kohustusi on täidetud. me eeldame, et uued pro-, projektiraportid saadetakse PESCO sekretäriaadile ja nõukogule kuu lõpus. see on ka oluline panus äh, järgmisesse äh, aruandesse PESCO projektide kohta, mis nagu öeldud, peaks valmima märtsi lõpuks. nüüd tooksin välja mõningad projektid, et tutvustada teile, kui erinevad on need projektid, milline on nende suurus ja kes seal osaleb küberkiirreageerimisprojekt, selle lõi Leedu, seal osalevad kuus liikmesriiki ning kuus on vaatlejad. projekt võimaldab liikmesriikidel aidata üksteist, tagamaks kõrgem kübervastupidavustase äh, ja paremini reageerida küberintsidentidele. see projekt saab aidata teisi liikmesriike, Euroopa Liidu institutsioone ning oma partnereid veel üks näide on Euroopa raadioprojekt, mida koordineerib Prantsusmaa, kus tegeletakse siis äh, sõjaliste raadiote välja, uue põlvkonna väljaarendamisega. see peaks looma standardi, äh, mille põhjal Euroopa Liidu kaitsejõud saavad koostööd teha erinevatel operatsioonidel, olenemata nende selle kasutusel olevast platvormist ning kahjustamata nende autotoomiat. uus Corvette projekt, mida koordineerib Itaalia, peaks aitama välja töötada uut laevade klassi, mida saab kasutada meie missioonidel ja operatsioonidel tänu uuele lähenemisele. Äh, et äh, Äh, seal peaks olema siis me äh, reostuse vastane võitlus äh, ja muud sarnased aspektid. siis veel üks projekt, kus osaleb suur hulk liikmesriike, kakskümmend neli kahekümne viiest liikmesriigist osalevad seal ning selle eesmärk ei ole mingit uut tehnoloogiat või suutlikkust välja töötada, vaid see pigem parandab üldist koostööd, selle üldine eesmärk on olla platvorm koordineerimiseks ning töö juhtimiseks selleks, et parandada sõjalist mobiilsust Euroopa Liidus. Nende PESCO projektide kontekstis sooviksin mainida veel et spetsiifilisi EDA poolt toetatud PESCO projekte. EDA-l on öö, õigus toetada suuremaid projekte ka PESCO raamistikus agentuur toetab projekte vastavalt äh, projekti osalevate, projektis osalevate liikmesriikide soovile ning nad saavad siis ära kasutada äh, EDA teadmisi ja kogemusi. praegusel hetkel saavad kuus PESCO projekti või on saamas äh, EDA toetust. agentuur arutab ka selle üle, kas toetada rohkem projekte veel. mis puudutab tulevikuperspektiivi, siis ma ei sooviks väga palju sellest täpsemalt praegu rääkida, sest arutelud endiselt kestavad pe-, ning PESCO liikmesriigid osalevad seal aktiivselt. mis puudutab projekte, siis praegune PESCO strateegilise ülevaatamise arutelu uurib, kuidas parandada meie tegevust öö, vastavalt äh, sellele, mida me oleme õppinud kahe esimese aasta jooksul. ning PESCO sekretäriaat ka toetab neid arutelusid PESCO liikmesriikide vahel ning toetab neid, äh, kui on vaja äh, viia sisse muutusi praegusesse PESCO õiguslikku raamistikku. aitäh! lõpetuseks Jean-Pierre Monnet. tere pärastlõunast kõigepealt soovin teid tänada küllakutse eest. mina esindan mõttekoda ning räägin seetõttu võib-olla natuke erinevast seisukohast, sest mina vaatan sellele teemale väljastpoolt. ja võib-olla minu mõtted sisaldavad ka küsimusepüstitusi eelkõnelejatele. üks asi seoses meie mõttekojaga on, on see, et meil on võrgustik üle-euroopaline, siin ei ole ainult prantslased kaasatud, mõtleme kaitse- ja julgeolekupoliitika üle ning tööstuspoliitika üle kaitsevaldkonnas. Iiris on niisugune võrgustik ja me valmistame siin ette mitmeid dokumente praegu seoses PESCO ja Euroopa Kaitsefondi vahelistest seostest ning sellest, missugused võiksid olla strateegilised suunised Kaitsefondile, arvestades, et eh, suvel hakatakse heaks kiitma programme aastateks kaks, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. mis puudutab PESCO-t, siis eh, see tuleneb eh, Lissaboni lepingust kaks tuhat kümme tegelikult oli see kaks tuhat kolm konventsioonis juba, konvendis juba, tulevikukonvendi mõte. ja selle vastuvõtmisega läks umbes viisteist aastat kokku. aga samas, kui seda rakendama hakati, käis see kõik väga kiiresti. sisuliselt rääkisid läbi Prantsusmaa ja Saksamaa ja teised ühinesid nendega, nii et nelja kuuga suvest kuni detsembrini kaks tuhat seitse pandi see aega paika, äh, asi, see asi paika paradoksaalne on see, et, et rakendamine järgnes väga ruttu nende kahekümne kohustuse osas. ning küsimused, mis siin kerkima hakkavad otsuste ülevaatamisel ning strateegilise hindamise käigus, on see, kas meil saaks olla kohustusi, mis on täpsemad kui need kakskümmend, mis omal ajal vastu võeti ning teiseks, et kui need esimesed seitseteist projekti siin noh, liikmesriigid tõid olemasolevad projektid välja, mis neil juba käigus olid ja me ei saanud siin rääkida väga Euroopa projektidest. aga ah, seda asja on korrigeeritud järgnevate projektidega. mis puudutab siduvaid kahtekümmend kohutust, siis eh, siin on teoreetiliselt kaks mudelit, mis üksteist täiendavad ning mis ei pruugi üksteisega vastuolus olla seoses Euroopa võimekuse arendamisega, et kas seda teha vabatahtlikul alusel teatud riikide rühmas ja see on see Framework Nation kontsept, mida toetab Saksamaa NATO plaanis ja, ja siis on Euroopa sekkumise äh, mudel, mida esindab Prantsusmaa ja mis ei ole seotud Euroopa struktuuridega. aga siin me räägime vabatahtlikkusest. see tähendab, et riigid, kes soovivad midagi teha, teevad seda. aga kindel on see, et kui nad midagi teevad, siis nad seda teevad. samas kohustust midagi tegema hakata ei ole. nüüd, PESCO raames on siin nii eelis kui ka risk. eelis on see, et siduvad kohustused on siduvad tõesti, riigid on kohustatud täitma need ülesanded, mis nad on endale võt-, võtnud. ja nüüd tekib küsimus, mis saab, kui nad seda mingil põhjusel siiski ei täida, sellepärast et kas, kas riik on võimalik nii-öelda peskost välja visata, kui ta oma kohustusi ei täida? ja me, eks me näeme, mis saab aasta lõpuks. et tõenäoliselt tuleks siin natuke täpsustada asju sest ülejäänud osas PESCO on kaasav poliitikavaldkond, mis on, mis on väga hea. aga nüüd tuleks tõenäoliselt nõustuda sellega, et PESCO raames on riigid, kes lähevad teistest nii-öelda kaugemale oma koostööst, nii-öelda PESCO pluss. ja see võimaldaks liikuda edasi ilma, et panna teatud riigid liigsetesse raskustesse. et see ongi nüüd see siduvate kohustuste teema. mis puudutab projekte endid, siis eh, küsimus, mis on oluline, on sidususe küsimus, kas operatiivtasandil või võimekuse tasandil. nagu me nägime esimese projektide lainega ja võib-olla näeme edasiste projektidega rohkem, on selge, et teatud hetkel on vaja niisugust rohkem eh, jõudu Eh, rohkem, eh, rohkem ambitsioonikust Euroopa tasandil, mida ei ole siiani piisavalt eh, selgelt lahti kirjutatud, seda tuleks märkida. ning ei ole siin operatiivtasandi ja võimekuse vahel tingimata alati sidusust. võin viidata siin Sven Viskopile, kolleegile, kelle nime te kindlasti teate, kes on PESCO projektide kohta kirjutanud, öeldes, et et Krok võiks olla võimalus luua projekt, mis hõlmab teised projektid läbi võimekuse. see on huvitav mõttesuund. et siin on nii alt üles lähenemine kui ka oleks vaja siiski ülevalt alla juhtimist. ning viimane seos Kaitsefondi ja PESCO vahel sellega seoses PESCO tuli enne Kaitsefondi, olgugi et selles viidati Kaitsefondile. eesmärgid nende kahe algatuse osas ei ole täpselt samad, nad ei kattu üks-ühele. ühelt poolt Euroopa Kaitse, Kaitsefond on suunatud ettevõtetele, PESCO on suunatud riikidele, teiseks, meil on Kaitsefondi raames kirjas eesmärgid, mis ei ole tingimata PESCO eesmärgid näiteks destruktiivsed tehnoloogia, destruktiivsed tehnoloogiad või või tööstuspoliitilised eesmärgid seoses varustusega. Need on puhtalt tööstuspoliitilised teemad, mis on ainult PESCO teemad. samas PESCO-s on eesmärke, mis no minu meelest on see vaieldav, aga ikkagi, mis on pigem lühi- või keskpika perspektiivi omad, samas Euroopa Kaitsefondis on äh, on eesmärgid, mis on pigem pikaajalised seoses tehnoloogiaga, näiteks need eh, disruptive technology, mis on seotud võimekusega ja pärast aast-, kuni, kuni aastani kaks tuhat nelikümmend või isegi edasi. ning eh, viimane asi, eh, mis puudutab PESCO ja Euroopa Kaitsefondi seostamist, siis üks nendest kahest algatusest on seotud ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga, teine on aga Euroopa programm, mis tähendab, et nad alluvad eri juhtimisreeglitele ja ja eh, nende avatus kolmandatele riikidele on üks küsimus, mis kõigil mõttes mõlgub ja lisaks ei ole ka Euroopa Liidu liikmesriigid alati ühel nõul selles, mis puudutab seoseid Euroopa Kaitsefondi ja PESCO vahel. näiteks kui me võtame Poola, siis tõesti Poola-taoline riik eh, pigem eristaks neid, sellepärast et eh, Poola sooviks eh, selle koostöö avamist kolmandatele riikidele võimalikult suures ulatuses ja kui neid liigselt seostada Euroopa Kaitsefondiga, siis võiks siin tekkida probleeme Euroopa Kaitsefond peab finantseerima projekte, mis on seotud võimekuse arendamisega Euroopa Liidus, võimekuse, mis, mida on vaja üle, ülemaailmselt Euroopa Liidule. ning mingil hetkel tuleks siin koostada väga selge dokument seoses eesmärkidega Euroopa Liidus selle jaoks. mis tähendab, et mis, mis juba viitab nendele probleemidele. ja samas teisalt Euroopa Kaitsefondiga Euroopa Kaitsefondist tuleks fin-, finantseerida projekte, mis on olulised tõesti, projekte, kus liikmesriikide enda rahastusest ei jätkuks koostöö tegemiseks. ja kõige olulisem sidususpunkt nende vahel on, et nad loovad Euroopa koostööraamistiku ja mis, mis on kõige olulisem edasiminek võrreldes varasemaga. seda varem ei olnud ning eh, me võime loomulikult kritiseerida mõlemaid algatusi, võib-olla eriti Peskot, sest meil on kaks, kaks aastat sellega kogemust juba aga igal juhul tegemist on uute vahenditega ja väga oluliste vahenditega, kui me soovime liikuda edasi niisuguse usutava sõjalise võimekuse poole Euroopa Liidus tulevikus. aitäh! aitäh! nüüd annan sõna äh, kõigepealt Radek Sikorskile ja pärast teistele saalist sõnavõtjatele, palun. Thank you aitäh! olen uus Euroopa Parlamendi liige, uus eh, selle komisjoni liige, need dokumendid on mulle uued, PESCO on minu jaoks uus teema. ja ma tunnistan, et ma, mul oli raske nii, nii-öelda mõttega jälgida kõike seda. sellepärast, et minu jaoks tekib siin väga lihtne küsimus et kui meil tekib mingi konflikt Euroopa Liidu ääremaadel, näiteks kui meil on mingi niisugune praeguses olukorras, kus on väga rahvuslikult meelistatud ja ettearvamatu Ameerika Ühendriikide president, kas siis äh, oleks me sama abitud nagu üheksakümnendatel Balkani riikides või läheks meil paremini, kui meil näiteks äh, halveneb olukord Liibüas või Alžeerias, siis eh, mina tahaksin teada, mis jõududega ja kui pikalt oleks meil võimalik osaleda selles eh, tegevus, vajalikus tegevuspiirkonnas ja kas meil oleks võimalik eh, täita neid ülesandeid, mida meie valija, mille täitmist meie valijad Euroopa Liidult ootavad, mis tähendab siis Schengeni tsooni välispiiride tõhusat kaitset isikute eest, kes ei peaks seda piiri ületama. ja tahaksin teada, kas PESCO, nii nagu see praegu on formuleeritud, aitab meil niisuguseid eesmärke saavutada. või siis seisavad meil ees järjekordsed aastad või aastakümned tühja juttu. tahaksin teada ka, kui suuri finantseeringuid oleks vaja nende eesmärkide saavutamiseks ja kas praegune komisjoni ettepanek ja välja pakutud kärped nendest ettepanekutest on asi, mis ohustab nende eesmärkide saavutamist. Euroopa Parlamendina no eelistame me üle-euroopalisi lahendusi teemadele ja probleemidele, millega üksikutel liikmesriikidel on raske toime tulla. ning meil on ka kogemusi mis on seotud vigadega, mis on tehtud struktuurides ja raskustega, mida oleme näinud äh, välislähetusega, sõjajõudude välislähetustega näiteks NATO operatsioonide rahastamine liikmesriikide pool ja niisugused äh, äraspidised moti-, motivaatorid, mis tekivad siis liikmesriikidel oma väed koju jätta. Ameerika Ühendriigid ütlesid meile minu meelest enne juba, enne president Trumpi juba, et äh, kindlasti tuleb operatsioone, milles nemad ei taha meid aidata. Liibüa on praegu, praeguses olukorras, sellepärast et kaks liikmesriiki võtsid endale seal sekkuda ja arvasid, et nad teavad, mida nad teevad, nii et see on selles mõttes, see on meie korraldatud segadus. ja meie peaksime välja pakkuma Kaitseliidu, mis tõesti väärib oma mõtet, oma nime. ja mis minu ma, ma tõesti usun seda, võiks saada laia toetuse Euroopa avalikkuses paljudelt liikmesriikidelt. aga ma tahaksin, et seda esitletaks vähem bürokraatlikus keeles ning viisil, mis oleks mulle arusaadav ja minu valijatele aru saada, mis on veel olulisem, nii et ma julgustaks teid, teid minema kaugemale, sest Euroopa kaitse on asi, mille aeg on tulnud. meil on olulised Euroopa Liidu riigijuhid nagu president Macron, kes tõsiselt toetavad seda ning räägivad isegi Euroopale rolli võtmisest äh, tuumaõppustel ja tuumateemadega seotud planeerimises. ma ei taha nüüd öelda, et PESCO peaks hakkama sellega tegelema või PESCO raames. aga igal juhul ajastu vaim on, on muutunud ning olukord on soodsam Euroopa kaitse seisukohast ning mina kindlasti toetan teid, kui te oma ettepanekutes julgemad olete, kaugemale lähete, aitäh! aitäh! nüüd äh, Arno Danjon, Rahvapartei. aitäh! vaadake, see, mida ma kuulsin, kinnitab minu jaoks seda, et Pesco põhimõtteliselt on, on küll samm edasi, oluline samm edasi, väga huvitav lähe-, algatus, palju tõotav algatus, nagu Jean-Pierre Molny rõhutas oma viimases sõnavõtus aga me oleme endiselt kaugel tõelistest tulemustest, mis võimaldaksid meil tõesti endale rinnale lüüa. kui Euroopa kaitse tõesti edeneks, siis me peaksime seda avalikkusele ka ütlema. aga praegu on meil palju niisugust tehnokraatlikku juttu ja vähe tulemusi. tulemused on kõik liikmesriikide käes, Äh, aga see on just asi, mis, mis mind huvitaks, sest praegu me räägime protsessi strateegilisest hindamisest. et mis on nüüd toimunud nende kahe aastaga, et mis on edasi läinud? ning äh, kõik, kõik on üritanud Peskot müüa nii-öelda need nelikümmend seitse protsenti, projekti, nelikümmend seitse. no tegelikult peaks siin natuke valima ka, sest nelikümmend seitse on ikkagi liiga suur arv. ja paljud riigid teevad ettepanekuid nende projektide rakendamiseks lihtsalt, et osaleda, mitte sellepärast, et nad ootavad mingit väga konkreetset Euroopa võimekuse paranemist sellest. nii et siin on teatud niisugune taustmõtlemine, mis ei ole alati võib-olla see, mille, mis välja öeldakse. Need nelikümmend seitse protsenti, neid projekti ja kuhu me oleme jõudnud praeguseks, noh, need nelikümmend seitse projekti on võimalik öelda, et vaadake, nendega on tehtud seda, seda, seda, aga praegu ma, ma kuulen neid samu küsimusi, mis kõlasid juba kaks aastat tagasi, et kuidas seostub PESCO ja kait-, kait-, kaits-, kaitsefondiga või, või teiste asjadega. kuidas ja, ja need küsimused olid üleval juba kaks aastat tagasi nii et ma, ma ei taha, et praegu uuesti neid küsimusi esitataks, ma ootaksin vastust nendele nagu kaaskodanikud ootavad. et eh, sest kaks aastat on, oleme kuulnud juttu, et eh, Euroopa kaitsekoostöö liigub edasi, liigub edasi, liigub edasi ja, ja rohkem konkreetsemalt mitte midagi. et oleks aeg öelda, et vot nüüd on niisugused konkreetsed asjad, mida tehakse. nii et seda ma tahaksin näha. ja ja need küsimused, mis meil on, ja loomulikult need on meil kõigil, kõigil on need küsimused, et kuidas need asjad omavahel seostuvad, aga vastuseid nendele ei ole ja kahjuks ei, ma ei kuulnud vastust ka ka nendes sõnavõttudes, millega alustasime, sellest on kahju. Jean-Pierre Molny võttis asjad hästi kokku. et meil on niisugune positiivne edasiminek, jah, seda küll, olen sellega nõus, aga ma kardan, et tund-, et kuna neid projekte on nii palju ja kuna nendes olu-, osalejaid on, on nii olulisi, siis siis tegelikult praeguseks on tekkinud olukord, kus me oleme nii-öelda takerdunud. ja ja neid tulemusi oodatakse, oodatakse ja võib-olla jäädaksegi ootama. noh, kaks aastat võib olla lühike aeg aga te ei saa ennast liikmesriigi tasemele panna, ma saan sellest väga hästi aru, aga te, te võiksite siis selgemalt välja öelda, et kuhu me oleme jõudnud nende projektidega, et mis siis, mis riigid on teinud suuri edasiminekuid, mis riigid ei ole, kus, mis projektidega on äh, mingeid suuri edusamme saavutatud või mis projektidega on võib-olla näiteks suured dokumendipakid, aga edasiminekut reaalselt ei ole. vabandust, et, et ma nii äh, abstraktselt sõna võtan, aga aga te, te pöördute praegu parlamendi liikmete poole, kellel on, kellel on vaja asju selgitada oma valijatele ja praegu mina seda teha ei oskaks. et kuidas on arendatud Euroopa kaitsekoostööd? no te, te viitate, et jah, ma peaksin pöörduma oma liikmesriigi poole või PESCO sekretäriaadi poole, aga jah, see, see ei ole minu jaoks vastus, et mul oleks vaja mingit konkreetset asja. või mingeid konkreetseid asju et meil võib olla võimalik jah, omalt poolt asju natuke tagant tõugata, aga selleks on väga oluline, et oleks mingit sisu. sest tekib praegu on niisugune suur, suur auk on kujunenud ja seda tuleks täita nüüd mingi, mingi sisuga näiteks kui me võtame Prantsuse presidendi jutusi ja vaatame mis seda, mis toimub tegelikult Euroopa kaitse, kaitsekoostöös, siis äh, siin on siin on lõhe ja meie oleme selle lõhe kesk, keskmes, me peame koda, kodanikele hakkama selgitama nüüd, et kas asjad liiguvad edasi või nad ei liigu edasi. me oleme siin nii-öelda Euroopa mullis ja, ja me toimetame mingit strateegilist hindamist, see on kõik väga tore, aga nendele konkreetsetele küsimustele, mis siin kerkivad, ma ei näe vastuseid ja see, see on frustreeriv. Merci uh.... aitäh. Petras Ostrevitšius äh, uuenevast Euroopast, palun aitäh, Natalja! tänan teid kõiki, kes täna on siia tulnud meile BSK-st rääkima. kõigepealt peame ilmselt nõustuma, et BSK on suhteliselt uus nähtus. uus ettevõtmine Euroopa Liidus. kas me peaksime ootama sellelt midagi, mingeid äh, väga kiireid tulemusi? no me, me räägime praegu aastatest, mitte aastakümnetest mingit, mingite projektide algatamiseks, nii et äh, selles mõttes peame olema realistlikud. ja kõigepealt äh, hindama koordinatsiooni tõhusust, sest me räägime siin koordineerimisest ning nende riikide rühm, kes osalevad teatud äh, PESCO projektis. no nii palju, kui mina tean, PESCO Leedu projekt puudutab kübervastupanuvõimet ja kui ma räägin inimestega meie Kaitseministeeriumis, siis alguses ei olnud mingit niisugust meeskonda, mida oleks võimalik saat-, saata kuskile, kus on vaja toetada liikmesriiki, kellel on küberjulgeolekuga probleemid, aga praegu on niisugune meeskond olemas. natuke mm, on olemas natuke teine võimekus, on olemas strateegiline lähenemine, nii et minu Äh, nõuanne oleks ja tõenäoliselt äh, see võiks suunatud olla kõigile, et me peaksime äh, riike, kes osalevad mingites PESCO projektides, me peaksime nendega kohtuma, rääkima nendest, nendega konkreetsetest projektidest, konkreetsetest projektietappidest, selleks et mõista nende projektide spetsiifikat. eriti projektide, kui projekt on suhteliselt hästi edasi liikunud juba, siis võiks kutsuda rea inimesi eri liikmesriikidest ning ning tõesti detailselt arutada neid projekte, ühte või kahte või nii paljusid, kui, kui me suudame kokku leppida, selleks, et mõista Pesco eripära. aga me ilmselt peame seda tegema selleks, et meil, et meie teadmine Pescost oleks konkreetsem. mina olen meie kaitsevaldkonna ametnikega rääkides äh, kuulnud, et nemad on sellega väga rahul, nad näevad väga palju positiivset sisendit liikmesriikidelt ja ja loodavad, et see asi areneb veel ja ma loodan, et järgnevatel kuude ja aastate jooksul kuuleme palju positiivset PESCO projektidest veel. küsimus, mis mul on puudutab seda, et vaadates, kuidas see PESCO projektide arv on kas-, kasvanud kahekümnelt neljakümne seitsmele, ma näen niisugust arvu suurenemist. ja ma loodan, et seda saadab ka koostöö süvenemine et kuidas siis Pescot edasi hakatakse suunama, et kas me soovime neid projektide arvu suurendada näiteks kuuekümneni või ma ei tea, kui palju neid vaja on. et võib-olla te saaksite rääkida meile sellest või vähemalt sellest, kuidas teie seda asja praegu näete, missugune oleks optimaalne Vesko projektide arv praegu? ja teine asi, kas on veel ettepanekuid liikmesriikidelt praegu tehtud Pesco projektide arvu suurendamiseks neljakümne seitsmelt suuremale arvule ja mis valdkondades. ning äh, missugune on üldine niisugune järeldus selle tegevuse koordineerimise kohta liikmesriikidelt praegu? kas on mingeid äh, üldiseid probleeme, mille võib välja tuua või, või siis on mingeid saavutusi, mida võib ette näidata, mille abil võib parandada meie otsustamisprotsessi selleks, et pesko toimiks ladusamalt? Si-. aitäh. härra Kaaler, palun, Rahvapartei. aitäh. Äh, palun meie küsimust mõista nii, et me oleme natuke kriitilised, aga kriitilised sellepärast, et me soovime näha häid tulemusi. ja mitte sellepärast, et me põhimõtteliselt oleme selle lähenemise, selle poliitika vastu. sest äh, asja mõte on ju saavutada Euroopa lisandväärtus poliitilises valdkonnas, kus me soovime näha ühiseid tulemusi. valdkonnas, kus meil on äh, ohtude hinnangud Balkan, Liibüa, Põhja-Aafrika, Saheli piirkond. ning äh, sellest tuleneb, et me nendes valdkondades peame üheskoos rohkem ära tegema. ning seda on juba öeldud ja see on võib-olla üks niisugune kriitikapunkt, et paljud projektid olid juba liikmesriikide kavades sees ja kui PESCO loodi, siis paljud liikmesriigid mõtlesid, et no hästi, et äh, viime selle asja siis Euroopa tasandile, vaatame, äkki õnnestub seda edasi viia. seda ühelt poolt. ja seda on juba mainitud. oluline on ka, et kaartprotsess peaks meile näitama, mida meil vaja on, me peame analüüsima, mis meil ühiselt olemas on ja kus midagi puudu on, siis eh, minu hinnangul peaksime sellest tegema järelduse vastavalt sellele kartprotsessile. ja hakkama seda läbi projektide realiseerima. kuus projekti, nagu on öeldud, on saanud eh, rohelise tule. ma ei tea, kuidas nüüd asjad detailselt on kui, kas on juba vahendid eraldatud, võib-olla saaksite nendest kuuest projektist äh, rääkida, sest neid ei ole väga palju, saaksite need nimetada vähemalt konkreetselt. ja veel üks aspekt. puudutab kolmandate riikide osalemist. ameeriklased kirjutasid kurja kirja, sellest on räägitud juba, kolmandate riikide osalusprojektides. ja nüüd äh, hakkab see puditav, puudutama ka Ühendkuningriiki pärast Ühendkuningriigi lahkumist. ning äh, kui, kui, siis kas me peaksime tekitama niisuguse olukorra, et kolmandate riikide osalemine näiteks see EPR lugu, et see laheneks. et kas kas me ei peaks sellest kasu saama, mis me, eh, mis me sisuliselt lisaks oma eelarvest eraldame sellele koostööle? no näiteks kui meil on mingi projekt nelja riigiga, kolm nendest on Euroopa Liidu riigid, üks nendest võiks olla näiteks Ühendkuningriik, siis kas, siis eh, jah, võib-olla nad võiksid osaleda, aga aga siis nad ei peaks saama tegelikult eelarvest raha ükskõik, kas äh, kakskümmend või kolmkümmend protsenti, mis iganes, sellepärast et nad ei ole enam äh, liidu liige ja neid ei tuleks samuti käsitleda nagu liidu liikmesriike. niisugused äh, finantsküsimused. vähemalt on need, need, tuleks neid, neid kaaluda ja nende üle järgi mõelda kolmandate riikide osalemisega seoses. aitäh, kolleeg Patsescu, Rahvapartei. tänan, proua esinaine, ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik kui me vaatame, milline on meie suutlikkus Euroopat kaitsta, siis ausalt öeldes ma ei usu, et me suudaksime seda üksi teha. lihtsalt sellepärast, et meil ei ole tuumatasakaalu Vene Föderatsiooniga näiteks. isegi kui president Macron on valmis arutama tuumavõimekust küsimust, mis Prantsusmaal hetkel on. nii palju, kui ma tean, isegi Sarkozy ajal tuumaarsenal Prantsusmaal viidi tagasi NATO süsteemi. see ei ole enam üksikriigi süsteem, nii nagu see oli De Gaulle'i ajast peale kuni Sarkozyni. kuid jätame selle teema välja praegu. ma pean ütlema, et ma ei saa aru, kuidas saame ennast kaitsta olukorras, mis on tõsine. oletame näiteks, et äh, Euroopa idapiir satub Venela, Venemaa surve alla. kuidas me siis reageeriksime? üksi me ju seda ei saa teha hetkel. nii et minu küsimus on, me peame keskenduma tulevase tegevuse kolmele valdkonnale. kõigepealt peame edendama, välja kujundama hästi toimiva sõjatööstuse Euroopas ja jaotama vastutuse erinevat tüüpi varustuse osas vastavalt, vastavalt sellele, milline on arengutase liikmesriikides. näiteks me kõik toodame praegu tanke aga tõenäoliselt äh, keegi siiski teeb paremaid tanke kui teised Euroopas. miks siis toota neid tanke kõikides Euroopa riikides? teiseks, me ei suuda kaitsta oma kontinenti, Euroopa Liitu venelaste eest, kuid saame teha rohkemat Aafrikas. see peaks olema prioriteet, sest ohud, ähm, mida me näeme igapäevaselt Euroopa Liidus, pärinevad Aafrikast, vaadake Saheli piirkonda, seal on Prantsusmaa üksi. nii tohutu suurel alal, nagu Sahel seda on. me oleme jätnud Prantsusmaa üksi isegi kui selles piirkonnas äh, tekkiv terrorism mõjutab meid kõiki võib-olla sellised ülesanded peaksid olema prioriteediks Euroopale. ja just äh, sellises äh, valdkonnas peaks tegutsema Euroopa armee. aga me ei peaks äh, kaitsma Euroopa Liitu igasugustel tingimustel näiteks kui äh, kellegi liikmesriigi vastu on suunatud Venemaa agressiivne tegevus. esiteks tööstus, teine Aafrika peab olema meie prioriteet ja kolmandaks peame olema võimelised esimesena reageerima, kui seda, selleks tekib vajadus. me kõik ilmselt teame, et viimase kahe-kolme aasta jooksul on NATO idapiir ehk siis ka Euroopa Liidu piir kaitstud Ameerika Ühendriikide poolt. Nad on sinna viinud palju varustust, vägesid Euroopa Liidu idapiirile. kuid Euroopa peab ise olema võimeline esimeseks reaktsiooniks. ma oletan, et see võiks olla tagasihoidlik, kuid samal ajal käegakatsutav ülesanne, mida me saaksime täita lähiaastatel. hea küll, meil on nelikümmend, meil on nelikümmend seitse projekti. tõenäoliselt järgmisel riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel saab projekte olema sada. aga meil on vaja ka prioriteete. ja meie jaoks prioriteet peab olema kaitsta end selle eest, mis võib tulla Aafrikast. Uh, suur tänu, Bernard Guetta Renew Europe nimel. kõneleja mikrofon ei ole sisse lülitatud. Il est là. C'est bon Maintenant c'est bon, merci de votre aide. aitäh kõigile abi eest. muidugi olen nõus äh, kannatamatuse või pettumuse tundega, mida mitmed kolleegid siin väljendasid. mitte ainult ei tunne ma sa-, sama aga ka mina ise tõesti olen väga kannatamatu, aga teisest küljest ma mäletan väga hästi seda aega, ütleme vähem kui kaks aastat tagasi, kus sellised sõnad nagu Euroopa kaitsepoliitika olid endiselt sõimusõnad Euroopa institutsioonides, kaasa arvatud Euroopa Parlamendis ja kindlasti nõukogus kolleeg Danjean siin äh, ei ole päris nõus vist, kas kolm aastat tagasi oleks nagu parem määratlus? ei. no võrdleme, siis te saate paremini aru. olen täitsa kindel, et saate paremini aru, kui ma teile selle võrdluse toon. ehk siis võrdlus on järgmine veel alles hiljuti Varssavis, kui härra Danjean, ilmselt olete nõus, kui äh, keegi ütles sellised sõnad Euroopa kaitsepoliitika, siis kõik jooksid minema hirmunult. härra Sikorski, härra Radek Sikorski, minu sõber Radek. hea küll, aga praegune valitsus Varssavis olin äh, välisministri büroos paar nädalat tagasi, kohtusin temaga, rääkisin ettevaatlikult äh, sõjalise suutlikkuse edendamisest ja tema katkestas mind ja ütles, kallis Bernard, loomulikult me toetame Euroopa kaitsepoliitikat. kui on aset leidnud sellised arengud, kui me näeme, et äh, Prantsuse-Saksa lahingulennuk, millest räägid kui millestki võimatust, kui see on nüüd sündimas, kui me näeme, et tank on sündimas ja kõik poolakad koputavad uksele ja et uks avaneb, siis andke andeks, asjad on siiski muutunud. ja Arnaud Danjean, kui me näeme, mis on, mis just toim-, on toimumas Müncheni konverentsil, ma ise küll ei olnud seal, ma, ma sain aru, et teie vist olite. no ma ei tea, igal juhul mina ei olnud. igal juhul nii palju, kui ma olen lugenud äh, selle kohta, mida inimesed seal ütlesid minu arvates me näeme siin, et on toimunud ähm, toonis muutus. minu meelest on üldine ülemaailmne arusaam äh, või üldine arusaam Euroopa Liidus, kaasa arvatus nendes pealinnades, mis on olnud kõige Atlandi-meelsemad, nagu sellest on nimetatud, võib-olla neid ka valesti nii, kaasa arvatud nendes on äh, hakatud aru saama, et Ameerika nägemus Euroopast on muutunud ja see, ta mitte Trumpi ajal ainult, vaid see hakkas muutuma juba Obama ajal. ja nagu proua Merkel ütles oma intervjuus, mis on väga oluline, mis ta andis Financial Timesile mõni nädal tagasi, need muutused on struktuurse iseloomuga ja mitte konjunktuurilise iseloomuga. me võime seega kahetseda, me võime muiata. nagu te seda teete, jah, ma näen, võite muiata. kuid selle asemel võiksime teha ette, ettepanekuid, võime üritada tegutseda. no seda ei olnud nüüd vaja, härra Donjon. no ei, seda nüüd ei olnud vaja. selle asemel, et muiata või kahetseda, võiksime koos mõelda, millised võimalused oleks meil tegutseda Euroopa Parlamendis ei ole meil algatusõigust, õigusloomelist õigust sel alal, kuid keegi ei keela meid mõtlemast, ettepanekuid tegemast äh,, muigamise asemel, vabandust, ma siin äh, pisut äh,, pisut äh, torgin, aga äh, nüüd, kus ma siin olen, palun, võib-olla kuulake mind. Que ma paluksin teil jätke ka pisut teistele aega, mitte ainult kahele prantslasele, kes siin omavahel vestlevad. on ka teisi, kes sooviksid sõna? jah, veel kaks lauset, proua esinaine. oleks pigem õige ja ma ütleksin isegi väga vajalik, arvestades seda, kuidas on äh, mõtlemine arenenud kahekümne seitsmes liikmesriigis, et Euroopa Parlament, meie allkomisjon, äh, väliskomisjon, terve parlament mõtleks Äh, missuguseid ettepanekuid võiks teha? aitäh ja nüüd härra Mikser sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua esinaine. üritan teha lühidalt. ma arvan, et PESCO projektidega toimuv, EDF-iga toimuv, kõik need suured Euroopa algatused, see kõik on väga positiivne kõik see, mis võimaldab äh, voolujoonelemisemaks muuta meie projekte ja standardeid, meie koostalitusvõimet parandada, kõik see on väga hea. mina näen, et on tekkimas muster. meie Euroopa Liiduna ähm, seame endale väga üllad eesmärgid, äh, strateegilised äh, laiad eesmärgid kas äh, üldine julgeolekustrateegia või midagi muud sellist grandioosset. ja siis mõistame, et meil puutub suutlikkus või et on lüngad suutlikkuses ja esitame projekte, mis jäävad pisut maha nendest suurepärasest eesmärkidest. kuid siiski me midagi teeme, teeme asju, mis on tähtsad ja positiivsed, aga kui äh, jõuame nende võimekuste kasutamiseni, siis äh, Euroopa Liit tervikuna suudab saata paar tuhat äh, instruktorit ja paar liikmesriiki peavad tegelikult enamuse jõududest äh, eraldama. see iseenesest ei ole tohutu probleem. see, et me kõik tegutseme ühtse vägede kogumi põhimõtte alusel ja edusammud on, on tõesti posi-, positiivsed olnud, kuid Euroopa Liiduna oleme sageli poliitiliselt võimetud kasutama isegi neid asju, mis meil on. minu küsimus aga selle jutu kokkuvõtteks on, et me oleme siin rääkinud palju ja viimastel kuudel ka Euroopa soovist saavutada strateegiline autonoomia. ja minu küsimus on, et kas kas te usute, et see on saavutatav tänu nendele algatustele, äh, mis meil on PESCO EDF-i kontekstis või on meil revolutsiooniliselt vaja neid viia teisele tasandile selleks, et saavutada strateegiline autonoomia? ja aitäh ja lõpetuseks proua Leksmann Rahvaparteist. mul on lühike küsimus, nii palju kui ma tean ja võib-olla ka kinnitate, kas mu arvud on õiged. pärast Brexitit kaheksakümmend protsenti kaitsekulutustest NATO-s jääb väljaspool Euroopa Liitu ja minu küsimus on, et kas see tekitab tohutu muutuse, et kas muutub siis ka PESCO koostöö teiste projektide puhul, nagu Euroopa sekkumismehhanism, aga ka just PESCO ja NATO vahel, kas koostöö iseloom muutub? aitäh ja aitäh selle viimase küsimuse lühiduse eest ja nüüd annan sõna meie tänastele külalistele, vastamaks nendele küsimustele, kus nad ennast kõige pädevamana tunnevad. kõigepealt tahaksin mina mm, öelda, mida need erinevad küsimused näitavad, ühest küljest huvi, mida tunneme nende teemade vastu ja samas me näeme, et on äh, vahe poliitiliste ambitsioonide ja vahendite vahel, mis on määratud nende eesmärkide täitmiseks. ja me näeme ka frustratsiooni äh, selles osas, äh, milliseid teadmisi jagate täna Euroopa Parlamendi, me kutsusime teid selleks siia, et rääkida hindamisest, et me hindaksime PESCO esimesi samme, ükskõik millise kuupäeva me paneme PESCO algusajaks äh, või et millal hakkasime arutama, milliseid vahendeid meil on vaja, igal juhul ma olen nõus Arnaud Anžaniga, me räägime sellest juba ammu, milliseid vahendeid on meil vaja, kuid vaatamata sellele ei ole me veel midagi alustanud, aga nüüd, kus me alustasime, nüüd räägite te protsessi hindamisest ja väga hoolikalt äh, hoidute sellest, et rääk-, räägiksite meile, milliseid kohustusi täpselt liikmesriigid on võtnud, sest ja sellest, kas neid, nendest kohustustest on kinni peetud või mitte ma ei saa öelda, et oleksite ülemäära entusiastlikud, kuid igal juhul see kuidagi meieni ei kandu. Te olete siin äh, valitud rahvaesindajate ees ja sageli on valinud meid just sellised valijad, kes soovivad tugevamat kaitsepoliitikat, nagu Arno Danjon, ka mina või nagu Radek Sikorski. ma ei saa, tahaks vaadata oma valijate poole ja öelda, et ma sain nüüd täna kõigest aru ja võin öelda või entusiastlikult, et kõik liigub hästi edasi siin räägitakse palju institutsioonide vahelistest suhetest ja mulle tundub, et te, et me lihtsalt siin äh, sorteerime banaane, paneme neid kastidesse ja et aega on küll ja küll välja mõelda, milline see õige banaanide kaliiber on. aga me räägime ometi kaitsepoliitikast, rahvusvahelisest kontekstist, mis on muutunud, kus on ootused tohutu suured. nii et äh, palun, rääkides tänasest ja tulevastest kordadest, sest me mitte viimast korda ei räägi Peskost, see on kuigi see on valitsuste vaheliste, vaheline teema, ei tähenda see, et me Euroopa Parlamendis sellest ei räägiks, kuna sellel on ka näiteks oma mõju Euroopa Kaitsefondile, kuna on kaasatud maksumaksja raha. nii et me tahaksime tõesti, et te üt-, räägiksite mitte meile enam, oleksite avameelsemad, sest kui on miski, mille üle või ole, võime olla uhked või, või mitte, et siis tuleks kindlasti pöörduda liikmesriikide poole ja, ja rääkida sellest, mida nad oma kõnedes ei räägi Thank you uh,, thank you for all. suur tänu, suur tänu kõikide nende märkuste, kriitiliste märkuste eest. loomulikult anname teile infot, mida vajate igasugustele küsimustele vastamiseks ja, ja vabandan, kui see oli liiga tehniline ja mitte piisavalt poliitiline. muidugi meie oleme need, kes tegelevad üksikasjadega ja, ja panevad need asjad tööle ja lahendame kõiki neid tehnilisi küsimusi, millest täna rääkisime. muidugi see on suur küsimus PESCO strateegiline läbivaatamine on seda ja üritasin rääkida strateegilisest, poliitilisest, majanduslikust väärtusest, mis on tööl Euroopa kaitseküsimustes, kuid me oleme siiski protsessi varases staadiumis. me oleme alles alustanud kõnelusi, nii et kõigi vastuseid meil veel ei ole, kuid öelda võin juba seda, et PESCO koos Kaitsefondiga ja kaardiga on parim vastus siiani mis võimaldab meil Euroopa kaitsepoliitikat üles ehitada. tulles nüüd tagasi struktuurse probleemini, kaheksakümmend protsenti kaitseinvesteeringutest toimub liikmesriikide tasandil. kaitsesüsteemid, kaitsetööstused ei ole ühendatud, nii et Euroopa Liit ja liikmesriigid ei saa täita neid ülesandeid, mis me oleme endale seadnud kahekümneks aastaks. Helsingi eesmärki kuuskümmend tuhat inimest kuuekümne päevaga see oli see äh, üheksakümnendatel aastatel Balkani näitele tuginev eesmärk, endiselt me ei suuda seda täita. küsimus nüüd on, et peaksime neid eesmärke hi-, üle, hindama. kuid Euroopa Liidul puudub kollektiivkaitse, meil ei ole territoriaalne kaitse, sellega tegeleb NATO. võimed, mida me arendame mis on liikmesriikide omaduses, mida nad arendavad, saavad neid, neid on võimalik kasutada ka NATO kontekstis, Euroopa Liidu kontekstis, kuid prioriteedid on otsustava tähtsusega, sest meil ühiselt liikmesriikidena ei ole raha ega ei läbi Kaitsefondi rahastamaks kõiki ja seega on meil vaja prioriteete, see on poliitiline, see on poliitiliselt väga tähtis. ma ei saa nüüd sündmustest ette rutata, kuid kindlasti peame jõudma äh, selleni, et me peame läbi viim-, saama läbi viia neid operatsioone, mida on vaja läbi viia, kas on äärealadel või Aafrikas, ükskõik kus, või Liibüas näiteks, peame olema suutelised sekkuma. Euroopas on palju sõjalisi jõude tegelikult, ütleksin palju. küsimus on hoopis äh, logistikas, selles, mis muudab võimalikuks kasutada äh, ja ka kasutada neid äh, sõja olukorras, kesk, ohtlikus keskkonnas. meil on võimalus analüüsida erinevaid stsenaariume ja ja par-, ja see võtab kõik aega, selle üle ei otsusta mina. ma tahaksin äh,, ma tahaksin teie pühendumuse viia ka meie aruteludeni. tõepoolest, olukord on muutumas keerulisemaks, USA ei toeta meid igal hetkel nii et peame olema autonoomsemad. strateegiline autonoomia, seda mõistet kasutatakse võib-olla pisut vabalt, see ei ole ka absoluutne eesmärk, me peame üritama selleni jõuda, jagades luureandmeid, võimete kasutamist jagades ja kui me räägime Euroopa kaitsepoliitikast, tegemist ei ole ainult vägede lähetamisega, meil on ka tegemist sisemiste väliste ohtudega, riikide üleste ohtudega küsimus on võitmises, jah, võitmises, jah. me peame olema, ei, me ei tohi mängust maha jääda, pigem juhtima peame mängu. ja ma vabandan, kui ma väga selgelt seda ei väljendanud. kas, kas kaks vi viimast aastat on tehtud tühja sõnu, ma ei arva nii. meil on uued tööriistad nüüd, mida kolm-neli-viis aastat tagasi ei oleks keegi võinud kujutleda. meil on Euroopa Liidu eelarves vahendid, Euroopa Liidu kaitsefond. me tahame näha muidugi ambitsioonikat rahastamistaset ja meile teevad muret praegused kärped. kuid esimest korda näeme nüüd tõesti, et meil on ka finantsstiimulid selleks, et sellest tupikust välja tulla, kus oleme olnud nii kaua, selleks, et Euroopa kaitsekoostöö tõesti viia kõrgemale tasandile. kas välisoperatsioonide puhul oleme nüüd tõhusamad. selleni me jõudnud veel ei ole, kulub viis kuni kümme aastat. ja see on see minu panus, mille ma kõnelustesse toon liikmesriikidega, on, et me peame keskenduma praegustele tulemustele, et me saavutaksime tõesti selle, selle staadiumi, kus me saaksime asuda vajalike operatsioonide juurde, kuid maksumaksjate jaoks tõesti tuleb raha õigesti kasutada, siin on koostöö kõige olulisem prioriteedid, mõelda sellele, mida Euroopa täpselt vajab ja mida äh, tööstus saab anda või mitte seda, mida ta tahab anda. ja nüüd rääkides sidususest, see on väga tähtis. meil on võimearendus prioriteedid äh, Kaitseamet, agentuuri kontekstis, mis ühendab erinevaid initsiatiive, nii et me tõesti tegut-, keskendume samad mitmetele kes-, teemadele ja tõesti keskenduma õigetele prioriteetidele. on rida ka, võiksime väga tehnilisemalt vastata, kuidas protsessid on omavahel seotud, osaleme erinevates komiteedes ja viime oma ajakavasid vastavusse, nii et ma vabandan, kui see kõlas nüüd nii, justkui ma seda alles avastaksin, ei, see on meie igapäevane töö, aga mida teha saame on kindlasti äh, tulemustele keskenduda. Pesco on uus ka selles mõttes, et et liikmesriigid peavad tõestama, et nad täidavad oma kohustusi ja kui nad seda ei tee, siis meil on seal PESCO sekretäriaadil võimalik hinnang sellele anda ja võimalik on ka lepingu järgselt äh, kehtestada sanktsioone, näiteks peatada liikmesus, ma ei tea, kas see päriselt ka nii saab olla, aga igal juhul esimest korda on meil selline vahend olemas arsenalis, varem seda ei olnud. E, väike isiklik märkus, kui ma juhtisin nõukogu töörühma, sõjaline, sõjaline militaarküsimuste töörühm ja need arutelud, mis meil oli aastal kaks tuhat kolmteist võrreldes tänastega, e, on väga-väga erinevad kaitsekoostöö oli probleem. aga nüüd me räägime sellest, nii et me oleme tõesti jõudnud edasi. teadlikkus on paranenud, liikmesriikidel on erinevad lähenemised, see on selge. seda on rääk-, sellest on rääkinud ka kõrge esindaja Josep Borrell. loomulikult kõigil liikmesriikidel ei ole sama, ei ole samad julgeolekuhuvid, sama ajalugu, sama lähenemine. ja seepärast strateegilise kompassi mõiste on väga tähtis. see saab olema strateegiline dokument, ohuanalüüs, mille koostame ühiselt, et meil on ühine arusaam ohtudest ja väljakutsetest ja et meil tekib ühine strateegiline kultuur. ja ke-, ja tõepoolest me peame sulgema lõhe meie soovide ja tegevuste ja tulemuste vahel. kindlasti ei pea, pea soove vähendama, pigem peame muutma realistlikumaks oma lähenemise ja liikumise nende eesmärkide suunas. ja, ja meelega äh, annan aru tänasest vestlusest ka komisjonis ja teie küsimustest. kindlasti Pesko on oluline töövahend annab meile siduvad kohustused, kus liikmesriigid peavad ka aru andma, seda varem ei olnud. nüüd on ka muidugi vaja paremat juhtimist ja, ja konkreetsemaid äh, tulemusi seatud eesmärkide osas. liikuda strateegilise autonoomia suunas, jah, seda te rõhutasite ma arvan, et piirdun siinkohal sellega, kuid hea meelega jätkan arutamist. suur tänu! võib-olla väga lühidalt äh, ülejäänud kõnelejad paar-kolm minutit, sest varsti on meil päevakorras järgmine teema, oleme pisut ajakavast maha näinud, kuid see näitab huvi, mida tunneme nende teemade vastu ja näitab, millisel määral äh, arutelu läheb käima, kui te asju meile päriselt ütlete kapten, suur tänu, proua esinaine, suur tänu küsimuste eest. igati asjakohased küsimused, pean ütlema. mõeldes, mida te ütlesite, mida te küsisite, et kas me suudame Lääne-Balkani stsenaariumi puhul tegutseda. Äh, härra Molenaar juba vastas sellele mingil määral vastus on üsna selge. meil on puudu võimestajatest, mis on vajalikud selleks, et seda tüüpi operatsioone läbi viia. planeerimisvaatenurgast me teame väga hästi, mis meil puudub. me teame seda suurepäraselt. meil on planeerimisstsenaariumid ja seal on kõik kirjas. ja nüüd me üritame need lõhed võimetes ületada ja see peaks, ja see ongi Pesco peamine käivitaja. see peaks olema see, mis paneb Pesco liikuma. päriselt see nii pra-, aga praegu ei ole. ja vähemalt kahel põhjusel. üks põhjus on see, et kui küsida liikmesriikidelt äh, kas nad lühikese aja jooksul esitaksid projekte, siis nad mõtlevad oma siseriiklikele kavadele ja siseriiklikud kavad koostatakse viieks, kümneks, viieteistkümneks aastaks, nii et ei saa ar-, arvata, et seal oleks lõhesid, mida saaks täita Euroopa pesu, PESCO projektidega. peame seega vaatama rohkem tulevikku. ja nüüd, kus asjad on hakanud äh, liikuma, siis järjest rohkem näeme me seda. vaatame rohkem tulevikku. ja ütleksin ka, toetame rohkem liikmesriike, aidame, aitame neil välja valida õigeid projekte. ja see on asi, mida me oleme juba praegu hakanud tegema. projektide viimane grupp oli juba palju äh, rohkem vastavuses tõeliste vajadustega kui esimene, esimesed projektid teine põhjus, ja see on nüüd väga isiklik märkus minu poolt, tuleb tõesti rääkida sellest, mis on PESCO eesmärk. kas see on eelkõige mõeldud selleks, et kaitsta meie strateegilist suveräärsust või autonoomiat või on see midagi laiemat, kas see on toetus liikmesriikidele nende võimearenduses, mis liikmesriikide vaatenurgast on laiem kui Euroopana, sest nendel on ka NATO siseriiklikud eesmärgid ja võib-olla veel mõned. see tuleb selgeks rääkida. ja hetkel ka CDP prioriteetide osas, need eesmärgid on laiemad kui äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika eesmärgid, mis tähendab omakorda seda, et need äh, võimete lõhed, mis meil on Euroopas. on äh, ka, on, on, on kaasatud, kuid nad ei pane tingimata liikuma. seda tuleks äh, arutada, mis on PESCO eesmärk. ja lõpetuseks räägiksin ühest PESCO projektist mida, millega soovitaksin ka teil tutvuda. see Crisis Response, Operations Response Core, see on projekt, mis võiks viia tegelikult selleni, et äh, tekiks mingisugune üleeuroopaline jõud, mida, mis, mida saaks tõesti kasutada suuremahuliste operatsioonide jaoks hetkel arutame osalevate liikmesriikidega, kuidas seda edasi arendada, see võiks olla meie tegevuse tuum. Merci uh,, peut-être. suur tänu ja võib-olla kaks viimast sõnavõtjat, kumbki kolm lauset võib-olla. okei okay,, so I, I try to be very short. üritan siis teha väga lühidalt, kuid igal juhul nagu kolleegid ka juba vabandasid paraku jah, lang-, langeme detailidesse, kuid pes-, PESCO ei ole mingisugune võluvits, kuid see on siiski võimas vahend, mis on liikmesriikide käsutuses, mis äh, on inimese oodatav eluiga, ma ei tea, palju see tänapäeval on, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, me, võib-olla pikem. ja vaatame alalist PESCO koostööd ja vaatame nüüd äh, inimest kahe aasta pärast kas see inimene hakkab siis nüüd äh, võidujooksjaks ja võidab võidujooksu? me ei räägi ühest mehest, kes jookseb, tegemist on rohkem nagu rugby-matšiga, nii et Pesco puhul äh, on möödunud kaks aastat, liikmesriigid alles äh, hakkavad koostööd edendama ja me räägime tegelikult rugby-matši tüüpi nähtusest, kus kõik peavad koos mängima. nii et Pesco puhul võib juba rääkida praegu edu, edulugudest, te küsisite, kas neid on. ma arvan, et koostöö mõttes, vaadates Pesco projekti, see koostöö, mis on liikmete vahel, see on täitsa uut tüüpi koostöö. oli liikmesriike, kes ei olnud teiste liikmesriikide rühmadega harjunud üldse koostööd tegema ja praegu nad osalevad Pesco projektidest. kutsun teid üles tutvuma Pesco veebilehega ja vaadake palun, mis tüüpi koostöö on tekkinud liikmesriikide vahel? projektid on võimalikud kõikjal, liikmesriikidel ei ole vaja PESCO-t projektide läbiviimiseks, kuid PESCO on midagi enamat. see, see on ühine planeerimine planeerijate poolt. et ja need ja sõjaväelased, inimesed hakkavad reaalselt koostööd tegema ma arvan, et meil on vaja pisut kannatlikkust, pisut aega selleks, et erinevad äh, struktuurid hakkaksid üksteisele lähenema ja ma arvan, et meil on, siin on palju positiivset ja ma arvan, et liikmesriikidel on vaja, liikmesriikidele on vaja anda ka abi ja miks, sellepärast et nemad panevad liikuma PESCO. tegelikult äh, tahe midagi teha peab olema liikmesriikide poolel. NATO küsimuses ütleksin et ühise deklaratsiooni kontekstis aitame liikmesriikidel saavutada ühiseid tulemusi, mis tuginevad ühisdeklaratsioonil, sellega lõpetan. ja kolm lauset ka härra Molnilt, kui võimalik. parlamendi liikmete sõnavõtud tegid mulle suurt rõõmu, rääkides ambitsioonidest ja ootustest, see on suurepärane uudis teiseks. ja isegi mina mõtlesin, et huvitav, et kas mind on ka ta-, tabanud mingi europessimismi vii-, viirus või eurobürokraatia viirus, et meist ei saada lihtsalt aru, kui me räägime. kui me tahame äh, rääkida tulemustest, peame tõesti olema täpsemad, aga PESCO-st kakskümmend siduvat kohustust minu arvates tuleb need uuesti sõnastada, sest nende seas on selliseid, kus kohustused olid juba varem olemas, kakskümmend protsenti, kaks protsenti kaitsekulutusi ja muu, ja siin on näiteks selliseid sõnastusi, ma tahaksin olla ilus, rikas ja terve, jah, keegi ei ole see vastu, aga nüüd pigem tuleks täpsustada. Need on ka riiklikes rakenduskavades tuleb vaadata, kas nendest kohustustest on ikka päriselt kinni peetud, mis on tegelikult väga üldsõnalised. nüüd nelikümmend seitse projekti. siin on probleemiks tõesti see, et äh, ambitsioonid ei ole piisavalt selgelt sõnastatud ja et äh, sellele ka, sellega ei kaasne strateegiline planeerimine. nagu Prantsusmaal näiteks me näeme ja teistes riikides et kuidas strateegiadokumendid Euroopa tasandil ühendada, kui meil oleks äh, kuus või seitse strateegilist funktsiooni ja kui me ühendaksime projektid, siis oleks kõik palju selgem. ja kaoksid ära projektid, mis äh, kattuvad või mis ei ole edasi liikunud, nii et siis meil ei oleks neid nelikümmend seitse, vaid kindlasti palju vähem. ja veel, äh, Saks-, Saksamaal on Äh, projekte, mis on sarnased kui Peskos ja sakslased just mõtlevad praegu selle üle, kuidas seda tüüpi projekte ühendada. mis näitab tõepoolest, et on kattuvusi, dubleerimist ja kindlasti on selliseid asju, mida on võimalik ära kaotada ja kui me sellest selgemini räägime ja kui me ütleme, tulemus on see, siis äh, kindlasti on see palju selgem ja kasulikum parlamendiliikmete jaoks ja muidugi ka avalikkuse silmis aitäh kõikidele sõnavõtjatele, huvi oli suur ja toetus oli ka suur. ning samuti äh, ootame alati sisukamaid mõttevahetusi, mitte sellepärast, et meile ei meeldiks Pesko, vaid sellepärast, et me tahame, et see oleks edukas. ja ütleksin lõpetuseks, äh, et kohtume peatselt jälle. ja nüüd meie päevakorras on järgmine päevakorrapunkt, mis puudutab Brexitit. see on kinniste uste taga toimuv arutelu, nii et ma paluksin kõikidel, kes, kellel ei ole õigus osaleda sellel arutelul, paluksin kõigil lahkuda ja tänan teid ja jätkame paari hetke pärast ja vabandame hilinemise pärast.